Sorry to, sorry Silvia Yvonne, we'll, we'll begin now. vabandan, võime nüüd alustada. ainult kaks saadikut on praegu kohal, aga võib-olla siiski saame pihta hakata. head kolleegid, alustame natukene erineva päevakorraga kui ette nähtud, alustame kümnendast punktist ehk siis mitte sularahaliste maksevahenditeks seotud pettuste võltsimiste vastu võitlemine ning Silvia von Kaufmann, meie raportöör, tutvustab oma raporti eelnõu. nii et Silvi, vabandan väikese viivituse pärast ja võid oma raportit tutvustada. Äh, suur tänu, härra esimees ja tere hommikut kõikidele kolleegidele. me elame väga kiiresti muutuvatel aegadel ja mm, eriti kiiresti muutub äh, meie igapäev tänu digitaalsele mm, arengule ja see mõjutab ka seda, kuidas me maksame, kasutatakse mitte sularahalisi maksevahendeid, online ülekandeid, krediitkaarte ja ka mm, virtuaalvääringuid. nii et sellised maksevahendid levivad aina rohkem. ja lisaks see loomulikult äh, meelitab äh, ligi ka kurjategijaid aastast kaks tuhat kolmteist, näiteks krediitkaardipettused olid üks koma nelikümmend neli miljardit eurot ja see on ainult äh, jäämäe tipp. seni äh, mingit Euroopa Liidu statistilisi andmeid ei ole mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste kohta. eelkõige interneti Mm, pettustel on äh, piiriülene mõõde, nimelt ähm, ohvrid ja kurjategijad ei pea sugugi olema samas riigis ja see loomulikult äh, tekitab suuri väljakutseid ka uurimisasutustele. et ähm, kuriseo koostöö, koosseis ja mm, samuti kuriteod erinevad liikmesriigid ja direktiivi eesmärgiks on välja töötada Euroopa Liidu miinimumstandardid selles osas, mis äh, puudutab mittesularahalisi maksevahenditega seotud pettusi ning me arvame, et me peaksime sellist lähenemist toetama. meil on juba nõukogu raamotsus aastast kaks tuhat üks, aga praegused sätted loomulikult enam ei ole ähm, tehnoloogiliste arengute kõrgusel. komisjon oma mõjuhinnangus ja ka oma äh, ettepanekus on toonud väga palju häid argumente praeguste eeskirjade eh, läbivaatamiseks toonud ja komisjoni välja pakutud ettepanekud puudutavad näiteks kohaldamisele laiendamist ja siia alla käivad eh, siis ka ülekanded virtuaalvääringutega, samuti et eh, kuriteokoosseisu ühtlustataks ja mis puudutab internetikuritegusid, siis siin tuleks ette näha ka ühtlustatud standardid kuritegude karistamise osas. samuti käsitletakse seal jurisdiktsiooni küsimusi ja samuti, kuidas ohvritele abi pakkuda. ja minu meelest on tegu väga hea tasakaalustatud ettepanekuga komisjoni poolt parandatud äh, piiriülene koostöö uurimisasutuste vahel on äärmiselt oluline kuritegude ähm, uurimiseks, millel ei ole, mis ei tunne enam füüsilisi piire ja samuti tuleks lihtsustada seda, kuidas kuritegudest teavitada ja samuti tuleks Euroopa Liidu äh, äh, statistilisi andmeid ähm, rohkem koguda mittesularahaliste maksevahenduse pettuste kohta ja mina tervitan ähm, komisjoni algatust, see on äärmiselt oluline samm ka ähm, Euroopa Liidu karistusõiguse nii-öelda lissaboniseerimise protsessis. ja parlament on siin ka äh, kaasotsustaja rollis. ja äh, samuti sooviksin komisjoni ettepanekut täiendada ja tugevdada ja seetõttu olen teinud ka mõningad muudatusettepanekud ja viit nendest muudatusettepanekust sooviksin siis ka käsitleda. kõigepealt, äh, mis puudutab ähm, tugevdatud tuge kannatanutele, sellepärast et ähm, see, kes, kes on kokku puutunud äh, krediitkaardi pettusega, see võib arvestada siis ka veel lisa äh, tagajärgedega, näiteks äh, mis puudutab maine kahjustamist ja samuti tema likviidsus võib, likviidsusvõimekus võib vähendada. teiseks tuleb sisse viia ka ähm, ähm, infopunktid või punktid, kus saaks teavitada pettustest. Eurojust ja Europol peaksid võimalikult hästi olema kaasatud selleks, et tugevdada ka Euroopa-poolset lisandväärtust. neljandast, neljandaks, ennetus. töö on äärmiselt oluline eelkõige kui tegu on uute tehnoloogiatega, siis siinkohal tuleks tarbijatele anda soovitusi, et kuidas nad saaksid paremini vastu seista internetipettustele. ja viiendaks kuna tegutseda on vaja, siis ähm, direktiivi äh, ülevõtmistähtaega tuleks ähm, lühendada ja juba nelja aasta pärast tuleks siis komisjonil ka direktiivi äh, rakendamise ülevaade teha. ja veel üks oluline märkus. artiklis kaks komisjoni ettepanekus tuuakse ära ka definitsioonid, mõisted ning äh, tuuakse seal ära siis kõik selle direktiivi jaoks asjakohased mõisted ning selleks, et tagada sidusus teiste Euroopa Liidu õigusaktidega, siis ECONi komisjoniga, kes tegelikult on juhtivkomisjon selles küsimuses, leppisime kokku, et siin libes me muudatusettepanekuid ähm, artikli kaks kohta äh, ei esitanud, selle asemel äh, sooviksime siis pesu, rahapesuvastase äh, direktiivi definitsioonid üle võtta ja äh, nii palju siis selgituseks, et võtame artiklis kaks üle selle mainitud direktiivi definitsioonid. ja tähtaegade kohta ka paar sõna. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üksteist aprill kell seitseteist ja kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal aprillil äh, sooviksime siis muudatusettepanekuid arutada ja kui ajakava ähm, jääb sel-, samaks, siis kahekümne viiendal juunil loodame juba hääletada ka selle raporti üle siin komisjonis, aitäh! suur aitäh, Silvia! väga hea, et selgitasite, mis ütlesite artikkel kahe kohta Econi pädevuse kohta. kuna see on seotud erinevate makseviiside määratlustega, siis peame silmas pidama seda, et eh, muudatusettepanekud, eh, mis tehakse artikli kaks kohta, ei tule hääletusele libekomisjonis. ütlesid ka, millal tähtaeg on. kas on eh, muid kommentaare kas veriraportööridelt, palun. jah, teen lühidalt. me oleme põhimõtteliselt nõus komisjoni ettepanekuga, me leiame, et tegemist on väga olulise ettepanekuga Euroopa Liidu meetmete osas Äh, nende osas, mis puudutavad siis küberkuritegevust. ja ma tahaksin samuti tänada raportööri tehtud ettepaneku eest, me toetame tema poolt öeldud, tahame luua mehhanismi, millega siis lihtsustatakse politsei ning äh, õiguskaitseasutuste tegevust, äh, Eurojust, Europol samuti ning seda siis eelkõige, mis puudutab nende vahelist suhtlust ning ka direktiivi ellurakendamist. me igal juhul tunneme head meelt selle üle, eh, kindlasti jälgime tähelepanelikult raportööri poolt tehtavat ja nagu ikka, teeme muudatusettepanekuid, mis loodetavasti osutuvad kasulikuks ning raportöör saab neid ka kasutada ning parandab seeläbi ka veel teksti. suur aitäh, proua Eva Žuli, palun! jah, suur aitäh! kõigepealt tahaksin äh, Silvi Kaufmanni tänada raporti eest. tegemist on suurepärase alusega edasiseks tööks. uus direktiiv on oluline selleks, et võidelda tõhusalt äh, pettuse vastu, toonitasid ka seda, kuivõrd oluline see on just Euroopa tasandil. varasem raamotsus ei arvestanud teatud oluliste arengutega mis on seotud virtuaalsete maksevahenditega, nii et nüüd on äh, siis kätte jõudnud aeg reformida seda. nõustun peamisega sellest, mis rääkisite ja just nimelt, et Europol ja Eurojust peaksid olema rohkem kaasatud. nii, ja meil on vaja ka paranda, parandada ohvrite kaitset ja igati põhjendatult toonitasite, kuivõrd häiriv on see, kui kellegi identiteet varastatakse ja see võib endaga kaasa tuua mm, raskusi aastateks mm kaebuste esitamise lihtsustamine ning äh, internetikeskkonnas taotluste esitamine võimaldaks samuti kiiremini toimida. mõningad aspektid siiski väärivad veel mõningast parandamist, pare-, äh, näiteks võiksime soovitada fin-, Euroopa finants äh, rahapesu andmebüroo loomist. Te rääkisite siin ka tähtajast, mille jooksul tuleb teada anda. jah, see on ka hea ettepanek ja igal juhul oleme valmis kompromisside nimel töötama. suur aitäh, härra Karao, palun! <clears throat> jah, suur aitäh, ma tahaksin eelkõige tänada raportööri tehtud töö eest ja täna tutvustatud ettepanekute eest, me igal juhul nõustume nende märkustega, mis proua Kaufmann tegi. me oleme nõus, et sellised pettused on äh, suureks sissetulekuallikaks kuritegelikele organisatsioonidele meie jaoks on äärmiselt oluline, et seeläbi me saaksime võidelda üldiselt organiseeritud kuritegevuse vastu, me peame nende vastu võitlema seal, kus saame neid kõige rohkem haavata. me näeme, millised on eesmärgid, mille poole on pürgitud siis selle raportiga ning ka direktiividega nõustume väga paljuga, mida öeldi ja tahaks välja tuua kaks punkti eelkõige. esiteks, suuremat tähelepanu tuleks äh, pöörata ohvritele, pakkuda rohkem toetust ja abi neile. me peame lihtsustama kuritegevustest teadaandmise, äh, näiteks veebipõhised võimalused on igati tervitavad siin. teiseks äh, veel ka on lühendatud direktiivi ellu mm, rakendamise tähtaega kaheteist kuule, see on ka hea ettepanek. me leiame, et siin on ka mõningaid aspekte, mis vajavad äh, veel äh, parandamist. näiteks võltsimise kohta käiv, me leiame, et äh, see mm, meede ei peaks liiga kulukaks osutuma. me peame silmas pidama ka teatud hierarhiat selliste meetmete elluviimisel samuti peaksime vältima seeläbi jurisdiktsioonide vahelisi äh, nagu huvide konflikte ning peaks olema selge, milline jurisdiktsioon äh, täpselt peab otsustama mm, teatud juhtumite üle. meil on vaja ka Eurojusti rohkem kaasata ning selleks on vaja ka äh, põhimõtteliselt väga selgeid kriteeriume ning hierarhiat, mille alusel siis erinevad asutused saavad sekkuda ning oma osa anda meil on vaja väga tõhusat äh, raamistikku selleks, et me saaksime võidelda taoliste kuritegude vastu, suur aitäh! aitäh variraportööridele, äh, meil on üks kõneleja veel. Thank you very much, Claude, thank you very much uh.... suur aitäh, suur aitäh, Claude ja suur aitäh ka Siljale suurepärase töö eest, ma tahaksin teha järgmise ettepaneku meil on mõningaid konkreetseid muudatusi ja ettepanekuid teatud punktides, aga mitte poliitilised äh, ei ole need muudatused, vaid me tahame pigem täpsustada mm, asju. aga nõustun täiesti teie tekstiga ning äh, väga hea, et räägite siin riikide vastutusest, abist äh, ohvritele ja muust, mida ei hakka üle kordama. ma olen täiesti nõus sellega, et ohvreid tuleb kaitsta organiseeritud kuritegevuse vastu ja tunnen suurt headmeelt praeguse raporti üle. Silvia Ivon, nagu näete, väga positiivne reageering kõigilt, kas soovite kommenteerida? ja no aga väga lühidalt, eh, härra esimees, kõigepealt suur tänu kõikidele kolleegidele mul on eriti hea meel selle üle, et te mainisite kõik ohvriabi küsimust, sellepärast et ma arvan, et parlamendi jaoks on see keskse tähtsusega küsimus ja eh, ka see, et meil on vaja hierarhiaid, et vastutusalad peavad olema, pädevused peavad olema selged, samuti mis puudutab jurisdiktsiooni, et me peaksime siin kaasama ka mm, Eurojusti et see on äärmiselt oluline selleks, et meil oleksid ka ähm, kõrvaldatud igasugused võimalused kattuvusteks äh, liikmesriikide vahel ja topelttööks ja ma sooviksin teid kõiki tänada ja äh, rõõmustan ka laekuvate muudatusettepanekute üle ning ma usun, et heas koostöös me tõesti suudame siis ka väga hea raport, raporti eelnõu välja töötada Uh, jah, ma saan aru, et ka komisjon soovib sõna. palun. aitäh, hästi lühidalt tahaksime tervitada raporti eelnõu ja muudatusettepanekuid, kus äh, puudutatakse toetust ohvritele, see on igati äh, kooskõlas ka meie ettepanekuga aga meile valmistab äh, muret äh, need muudatusettepanekud, mis puudutavad kohustuslikku ähm, teadaandmist äh, pettustest ning me leiame, et see võiks nii õiguskaitseasutustele kui ka mm, tegelikult kogu sektorile lisakoormust kaasa tuua ning mingit lisaväärtust sellest ei tõuse. aga me tahaksime eelkõige, et direktiiv oleks tehnoloogiliselt neutraalne nii et äh, õiguskaitseasutused saaksid õiges raamistikus võidelda pettuse vastu, eriti just äh, veebikeskkonnas. ootame koostööd lähikuudel, aitäh! suur aitäh! aitäh äh, kogu tehtud töö eest, aitäh kolleegidele ning muudatusettepanekute esimese tähtaeg on üks üksteist aprill kell viis pärastlõunal. ja nüüd läheme üheteistkümnenda punkti juurde härra Legerit ootame veel. üheksa nelikümmend viis peaks see pihta hakkama. teda ei ole veel head kolleegid, teeme väikese pausi kuni kolmveerand kümneni. ja siis jätkame järgmise punktiga Frontex üksteist. palun tulge tagasi siis üheksa nelikümmend viieks a bit boring and you were getting a bit stressed. head kolleegid, vabandust, et hilinesime natuke, tänan kannatlikkuse eest, härra Falsieri on nüüd siin meiega ja ka härra Fernandes äh, inimõiguste ohvitser. meil on ka videoesitlus, see on ka põhjuseks, miks muusikat tuli. tegemist on lühikese tutvustusega ning seejärel äh, härra Lecheri keskendub oma sõnavõtus Temise operatsioonile ja nagu ikka, kolleegid saavad veel küsimusi esida Frontexi ja rannikuvalve kohta üldiselt. koordinaatorid andsid teada, et me peaksime kutsuma ka põhiõiguste ohvitseri härra Fernandesi. ka see on väga oluline osa meie tänasest koosolekust nii et kas saaksite ka siis lühikese tutvustuse teha? nii et see on siis lisaks härra Nedžeri sõnavõtule minu sissejuhatus on tahtlikult lühikene, selleks et me saaksime sisuliste küsimuste juurde kiirelt minna. kas võiksime alustada nüüd kohe videoga? Algeri, please go ahead. palun, härra Algeri. Thank you very much uh,, Mr Chairman uh,, good morning. aitäh ja tere hommikust uh, ka parlamendiliikmetele. Te nägite neid uh, videot, uh, mis on teemise kokkuvõte. nüüd tuleksin tagasi selle operatsiooni alguse juurde ja räägiksin natuke sellest, mis me tegime koos liikmesriikide Itaalia võimudega. alustasime suvel kaks tuhat seitseteist. Itaalia tahtis seda, kuid eh, ka me ise nägime, et tegelikult eh, rändemustrid ning piiriülese kuritegevuse mustrid muutusid Vahemere piirkonnas. Eh, Tuneesiast, Alžeeriast, Türgist, Itaaliasse Kreekast Itaaliasse äh, rändevood suurenesid, suuremad äh, oli oht julgeolekule, samuti äh, narkootikumitega kaubitsemine kasvas ning terrorismi oht suurenes. nagu te teate, see oli seotud ka Daeshiga Süürias ning Iraagis. esimesel veebruaril sellel aastal käivitasime Temise operatsiooni ning äh, me, tegemist on mõneti jätkutegevusega, mõneti ka uute aspektidega. kõigepealt räägiksin sellest, kuidas me jätkasime siis Tritoni operatsiooni raames tehtud. kõigepealt merel tehtav on osaks meie mandaadist, äh, see on ka üheks eesmärgiks. Frontex on äh, vahendid on äh, ka mõeldud äh, merepäästeoperatsioonide tegemiseks, läbiviimiseks ning meie ei ole oma tegevust piiranud äh, geograafiliselt. meid kasutatakse ka Itaalias, maismaal siis võtame sõrmejälgi äh, ning äh, toetame ka EASU ning varjupaigaühenduse, äh, varjupaigaameti pakume omapoolset tuge ning aitame läbi viia Euroopa Liidu Itaalia politsei poolt läbi viidud kontrolle, kui on tekkinud kahtlusi julgeoleku seisukohalt samuti jätkame tihedat äh, koostööd Sofiaga, nagu ka kaks tuhat viisteist alguses. see on siis see, mida me oleme jätkanud ja Triitoni eest üle võtnud. uued aspektid teemise puhul on siis järgmised. esiteks tahaksin meelde tuletada teile seda, et me oleme välja arendanud rannikuvalve uue mandaadile vastavalt ning lähtume siis sellest, mis me õppisime eelmise aasta mm, projektidest. me oleme välja töötanud äh, tugevama rannikuvalve ja oleme sidunud selle korrakaitse tegevusega koos siis ka päästeoperatsioonidega. eelmisel aastal EFKA-ga oli meil kaheksasada operatsiooni äh, kahtlaste aluste kohta ja ka EMSA-ga tegime koostööd, nii et lähtusime sellest, mis me õppisime siin ning äh, seeläbi saime oma suutlikkust parandada. samuti korrakaitse tagamisel oleme olnud aktiivsed, eriti mis puudutab narkootikumidega kaubitsemise vastast võitlust Itaalias, Kreekas. ja see on ka põhjuseks, miks me oleme just keskendunud sellele piirkonnale. meil on ka mitmeotstarbeline õhujärelevalve, seda oleme kasutanud teemise raames, meil on omaenda lennukid selleks seeläbi õnnestus meil avastada siiani avastamata äh, rändevooge. näiteks Tuneesiast Alžeeriasse. Äh, sellega on olnud seotud ka teatud äh, julgeolekukaalutlused. oleme täheldanud ka Tuneesiast, Alžeeriast ebatava ähm, tavalisi rändevooge. samuti äh, avastasime narkootikumidega kaubitsemise juhte ning ebaseaduslikku kalapüüki. teemise raames oleme samuti Itaalia saartel äh, piirivalvega äh, tegelenud. see Sitsiilias eriti ja ka teistel saartel eesmärgiks oli siis vastu võtta need, kes on kohale jõudnud avastamata ning kes on üritanud äh, Itaalia territooriumil edasi liikuda. samuti oleme muutnud operatsioonide läbiviimise ala, seda kokkuleppel Itaalia võimudega. ameti tegevdirektor Äh, annab siis allkirja operatiivtegevuskavadele, kuid peab tagama, et vastuvõtva liikmesriigi võimud on nõus, see tähendas siis seda, et Itaalia võimud pidid oma nõusoleku andma. me laiendasime operatiivala Lääne-Sardiiniast äh, Aadria mereni, mm, siis peaaegu kuni Lääne-Balkanini aga see operatiivtegevusala ei kata Malta päästealasid eh, ning ei kata ka Liibüa omasid. eelmisel aastal me teame, oli, nemad kandnud teada oma siis eh, territooriumist, eh, kus viivad läbi päästeoperatsioone teemise raames oleme samuti arvestanud mm, sellega, mis me oleme õppinud isikuandmete kogumisest, me teame, et Frontexil on õigus isikuandmeid eh, koguda debriefingu raames, näiteks välispiiridega seotult. ning õppisime siis selle alusel, kuidas koguda, töödelda, jagada selliseid isikuandmeid jagame neid riiklike ähm, politseiametitega kõikides liikmesriikides. seeläbi äh, töötasime siis välja uue operatiivkava ning Äh, uus nimi äh, siis ka kajastab seda, et me tegeleme rohkem äh, korrakaitsega, Temis oli ju ka Kreeka jumalanna, kes just sellele valdkonnale oli pühendatud. ma tahaksin nüüd rääkida lühidalt sellest, mis me oleme selleks aastaks ära teinud operatiivtegevuskavas tuleb selgelt välja, et pärast äh, kolme kuud äh, viiakse läbi hinnang, Frontex ja Itaalia võimud leppisid kokku selles, et ei ole vaja tervet aastat oodata, vaid siis kolme kuu möödudes aprilli alguses tuleme kokku äh, Itaalia võimudega ning viime läbi hinnangu. esimesest jaanuarist peale sellel aastal siis pidasime kinni ligi kuus tuhat ebaseaduslikku sisserändajat Vahemere keskpiirkonnas, miinus kuuskümmend kaks protsenti võrreldes eelmise aastaga. Liibüas on olnud ka huvitavaid arenguid, Liibüa on siis ainult seitsmekümne ühel puhul protsendi kõikidest äh, lahkumistest olnud siis lahkumisriik, üheksakümmend viis protsenti eelmisel aastal, Türgi näiteks viis protsenti, Alžeeria kaks protsenti, Kreeka läbi meretee kaks protsenti, sihtriigiks on siis olnud iga kord Itaalia. üks juhtum oli ka Montenegrost, me ei tea veel, kas tegemist oli ainult ühe harva juhtumiga või on välja arenemas uus tee läbi Lääne-Balkani siis selleks, et jõuda jällegi Itaaliasse? mis puudutab rahvusi, kõige rohkem on eritrealasi, tuhat viissada see aasta ligikaudu ja teiseks teemise raames on siis jõudnud Itaaliasse tuneeslasi ligi tuhat kakssada, siis Nigeeria, Pakistan, Liibüa. meil on ka Liibüa migrante, see on täiesti uus. ning elevandiluurannik. mis puudutab otsingu ja päästetegevust, siis selle aasta algusest peale Frontex on kahekümne kolme protsentidest olnud kaasatud otsingu päästetegevusse. see puudutab siis nii operatsioone kui ka päästetud isikuid kakskümmend kolm protsenti ehk siis samavõrra kui kaks tuhat seitseteist. ka siis Frontex osales kahekümne kolmel protsendil otsingu ja päästetegevuse juhtudest see muidugi ei ole lõplik hinnang veel, sest nagu ma ütlesin, aprilli lõpus me peame siis koos Itaalia võimudega koos hindama olukorda. ma tahaksin veel toonitada, et narkootikumide vastases võitluses leidis aset kolm päeva tagasi äh, vägagi edukas operatsioon, viissada viiskümmend kilo narkootikume peeti kinni. teemise raames tegemist oli siis lennukiga Pulja äh, piirkonnas, Kagu-Itaalias, Albeenia, Albaania äh, kõrvalt siis. ning äh, seda tegime me koos Itaalia korrakaitsega, pidasime narkootikumid kinni ning kaubitsejad ka. kokkuvõtteks tahaksin toonitada, et me äh, vaatleme ka väga tähelepanelikult seda, milline on teemise mõju otsingu ja päästetegevusele ja me näeme, et teemis tegelikult sobib sellisele keerukale Vahemere piirkonnale. meil on uued potentsiaalsed lähteriigid, Tuneesia nagu ütlesin, kuid mitte ainult. ka organiseeritud kuritegelikud rühmitused on orga-, on keeruka organisatsiooniga, kuritegelikud koalitsioonid lausa on välja kujunenud, nad on tegevad inimkaubanduse vallas, kuid samuti kaubitsevad narkootikumidega ja vahel on seotud ka muu seadusevastase tegevusega, nagu näiteks relvakaubandus üha rohkem on ka smuugeldamist ja see on seotud tolliga. seega on siin vaja integreeritumat lähenemist, ka rannikuvalve on vaja kaasata. me kõik oleme teadlikud ka sellest, et julgeolekukaalutlused äh, on endiselt väga olulised ning ka terrorismi oht on sama kõrge kui kaks aastat tagasi. ja me teame, et avastamata ebaseaduslikud äh, piiriületamised võivad olla samuti seotud sellega. suur aitäh! ma usun, et nüüd on aeg anda sõna meie ameti äh, põhiõiguste äh, küsimuste esindajale. palun Yes, and just to explain to... ma lihtsalt äh, sooviksin ähm, selgitada kolleegidele, et ähm, koordinaatorid palusid, et ka proua Fernandes tuleks siia kohtumisele ja ma arvan, et see on vist esimene kord, kui te olete libekomisjonis või ei ole? mõnda aega tagasi olite ka libekomisjonis, aa selge. aga nüüd palun, sõna on teil ja siis äh, saavad sõna meie liikmed. aitäh, härra esimees ja suur tänu mulle sõna andmast ja suur tänu ka kutse eest, et ma saaksin siis ähm, ähm pöörduda teie komisjoni liikmete poole, et mul on äh, tõesti suur au siin ähm, oma ameti ja ähm, ametiesindajana esineda. ja mul paluti ähm, aru anda äh, kolmest teemast, üks puudutab siis äh, meie eh, mehhanismi, see puudutab siis ka eh, uut määrust, mis puudutab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti loomist ja ma sooviksin siis rääkida ka põhiõiguste olukorrast eh, operatsioonide käigus ja siis ka teistest küsimustest. nii et kui lubate, siis räägingi selles järjekorras. nüüd, mis puudutab kaebuste esitamise mehhanismi, siis vastavas määruses, mis oktoobrikuus kaks tuhat kuusteist aasta jõustus, siis äh, siin on ette nähtud selline seire ähm, mehhanism tagamaks, et ähm, kõik on kooskõlas põhiõigustega ja see puudutab eelkõige just äh, ähm, ametitöötajad, et neil on võimalik põhiõiguste rikkumistest teavitada otseselt meie kontaktpunkti ja äh, me näeme, et siin on siis vastuvõetavuse testid ja mis puudutab tõendeid, siis see puudutab eelkõige seda, kus ähm, rikkumine aset leidis ja, ja kas oli seotud Frontexi operatiivvaldkonnaga. ja samuti me vaatame, kas ähm, me siis ähm, edastame selle kaebuse liikmesriigile või siis ka äh, meie tegevdirektorile. tegevdirektor saab loomulikult alati ka koopia kõikidest kaebustest ning tegevdirektor tegeleb ka jätkumeetmetega äh, selleks, et konsolideerida neid tegevusi ja siis vajaduse korral äh, juhtum sulgeda. ning mis puudutab äh, ähm, siis äh, äh, poolteist aastat, mille jooksul see mehhanism on tegelenud, siis meil on nüüd automatiseeritud ähm, süsteem, samuti meil on veebilehel ähm, olemas vastav kontaktpunkt, mida me ka arutasime põhiõiguste ametiga, samuti on siis ka tegevdirektorile ette nähtud vastavad eeskirjad ja samuti me kaardistame ka ka ametiasutusi, kes saavad need kaebused liikmesriikides ning äh, samuti vaadati, millistele institutsioonidele tuleks edastada kaebused liikmesriikides. me oleme levitanud äh, vorme äh, kaebuste esitamise kohta kõikides operatiivvaldkondades ja samuti on need tõlgitud kõik kümnesse keelde selle mm, eesmärgiks on äh, siis, et see mehhanism oleks võimalikult juurdepääsetav ja need tõlkeversioonid on ka meie veebilehel mm, olemas. hiljuti me käivitasime uue veebilehe, mille eesmärgiks on tagada uus äh, juurdepääs mm, kaebustele kohe äh, veebis, nii et ei ole vaja eraldi kirjutada, täita mingeid vorme, vaid seda saab teha veebis samuti oleme saanud üheksateist kaebust, viis nendest oli, kuulutati vastuvõetavaks ja see puudutas siis äh, varjupaiga äh, taotlusega äh, seotud õiguste rikkumist, samuti mis puudutas väljasaatmist, õiglast kohtumõistmist ja üks juhtum puudutas ka laste õigusi ja kolm nendest viiest on, juhtumist on veel lahti ja põhiõiguste ähm, ametnikuna me ootame siis ka liikmesriikide vastavate ametiasutuste meetmeid äh, ja tegevusi ja põhiõiguste ameti ametnik on ka koos tegevdirektoriga ähm, liikmesriikidega ühenduses ja mis puudutab neid vastuvõetud juhtumeid, siis need olid seotud ähm, juhtumitega, mis ei jää konkreetselt ameti mandaadi alla näiteks äh, see äh, puudutab äh, kinnipidamistingimusi ja asju, mis olid seotud meediaga, otsuseid, mis puudutas varjupaigataotluse menetlusi ja inimesed siis ka õigustatult küsisid, miks otsust ei ole veel langetatud või siis ka lõppotsused, mis puudutasid tagasipöördumist, ka see ei, ei jää ka meie ameti põhikuste ametniku tegutsemisalal mandaadile ja me saadame siis vastavalt ähm, kaebuste edastamise mehhanismile need kaebused edasi liikmesriikidesse, sest see süsteem meil rakendub, äh, on rakendatud kõikides liikmesriikides ja, või siis me edastame need ka ombudsmanidele liikmesriikidel, kes äh, tegelevad selliste juhtumitega. ja ma sooviksin rõhutada, et ähm, et põhiõiguste äh, äh, rikkumisi uuritakse ex officio, nii et äh, see ei tule konkreetselt ka kaebuse esitajalt ja seetõttu meil ei ole vaja ka juristi abi näiteks. ja see muudab selle süsteemi veelgi juurdepääsetavamaks. ja meil on ka konsultatiivfoorum, kes abistab kogu seda süsteemi. ja kindlasti on see oluline ka selle süsteemi kohta info levitamises tulevikus. et inimesed äh, teaksid, et äh, kuidas on võimalik äh, kaebusi esitada. ja nüüd teine küsimus, mis puudutab operatiivküsimusi. tähtaeg on küll väga lühike meie meeskonna jaoks. aga me oleme oma aruanded üle vaadanud ja põhimõtteliselt me oleme tähtaegadega rahul olnud, kui, mis on küll väga lühikesed, aga igal juhul me üritame ajakavast kinni pidada, sest tegu on väga pikaajalise tegevusega, sest me oleme üritanud ka äh, sisse viia tagatised, äh, mis puudutavad põhiõiguste rikkumist äh, Frontexi tegevuse käigus ja oleme töötanud välja ka eesmärgi, me leiame, et me, me peame ka toetama põhiõiguste edendamist operatsioonide käigus ning praegu me töötame selle kallal, et tehnilisel tasandil vaadata, millised peaksid need olema indikaatorid, mõõtmaks seda ees, eesmärgi saavutamist. ja nagu tegevdirektor juba mainis, siis meie tegevuskavas on ka ja määruses on ette nähtud ka see edasipöördumise mehhanism, nimelt et rahvusvahelise kaitse saajad, saatjate alaealised, haavatud rühmade esindajad saaksid paremini pöörduda ka vastavate kontaktpunktide poole liikmesriikides ja me oleme sellega tegelenud juba eelmisel aastal ja sel aastal ka ja praegu hindame seda menetlust, et kas on vaja midagi selgitada või lisainfot äh, konkreetsete näidete äh, alusel tuua ja meil on ka operatiivkava juheste kohta, info kohta, mis puudutab kaebuste edastamise mehhanismi. ja see on pööratud, pöördutud siis nendele ametnikele, kes tegelevad selle mehhanismiga koha peal ja mis puudutab äh, välja, väljakutseid ja äh, põhiõigusi meie tegevust, samuti äh, rahvusvahelise kaitse küsimusi, siis see on mõningates kohtades keeruline ja vahel on see seotud ka siis kodakondsuseta isikute küsimusega, see on väga keeruline ja selleks me oleme välja töötanud ka instrumendi, mis on seotud siis ka varjupaiga küsimuste tugiametiga. me keskendume sellele, et rohkem juhiseid anda just soopõhiste küsimuste kohta, laste õiguste kohta. ja anda siis rohkem juhtnööre ka no, meie operatiivrühmadele. mis puudutab lapsi me käsitlesime, siis äh, näiteks äh, konkreetsemalt äh, niinimetatud veega lapsi ja see käsitles eelkõige lapse õigusi ja ametnikud said infot selle kohta, kuidas laste õigusi kaitsta ja et kõikides tegevustes tuleb ikkagi lähtuda lapse parimatest huvidest. ning sel aastal me töötame välja ka käsiraamatu Äh, mere- ja maismaapiiride jaoks, äh, kus on ka need juhised ära toodud. ja mis puudutab soolist süvelaiendamist, siis me oleme äh, pidevalt üles kutsunud värbama rohkem naisametnikke, et nad saaksid tegeleda näiteks ka mm, inimsmugeldamisega, mm, aga mitte ainult sellega, salakaubandusega ja konsultatiivfoorum on samuti olnud vägagi kaasatud sellesse küsimusse. praegu me oleme lõppfaasis, et ka siis äh, soopõhiseid, äh, soopõhiselt tundlikke juhiseid väljastada näiteks sõrmejälgide võtmise kohta Eh, nimelt, et kui on, eh, kahtlustatakse või kaheldakse isiku eh, tegelikus vanuses, siis ähm, tuleb ähm, ja tuleb sõrmejälgi võtta või ähm, siis äh, me peame arvestama ka kultuuriliste eripäradega, näiteks äh, kõikides kultuurides ei ole iseenesestmõistetav, et naisega tegeleb meesterahvas ja vastupidi. nii et ka sellega me peame arvestama. ja meil on väga hea meel äh, ka äh, seireametnike üle, nimelt äh, nemad tegelevad äh, siis ka põhiõiguste küsimusega eelkõige just ähm, mm, sunniviisiliste tagasipöördumiste puhul. ning uue määruse käivitam-, rakendamise algusest peale oleme saanud umbes sada viiskümmend aruannet ja siis ähm, mettabiga seotud küsimused on väga olulised. nimelt nõutakse, et enne mm, tegevuse erine-, enne operatsioone toimuks kohustuslik arstlik läbivaatus. praegu on see tagatud ainult mõningatel juhtudel ja sam-, samuti, mis puudutab äh, saatjate alaealiste küsimust, ähm, siis ka siinkohal me peame ikkagi tagama ähm, laste huvist äh, lähtuvad äh, tingimused, et see on äärmiselt oluline küsimus. ja mis puudutab teemist konkreetsemalt, siis siinkohal tooksin välja mõningad positiivsed arengud, näiteks see, mis puudutab ähm, haavatavate rühmade tuvastamist, siis see on ka meie operatiivkavas, tegevuskavas olemas ja nagu te teate, siis ka meie Ehm, esmastes vastuvõtupunktides on välja töötatud konkreetsed juhised selle kohta, kuidas ehm, kohelda ehm, alaealisi ja haavatavate rühmade esindajad ja rääkisin ka juba vega lastest, lapsed, kes on ohus, nii et meil on ka katseprojekt selle kohta ja nii mina ise kui ka konsultatiivfoorum osalesime väga aktiivselt ka selle käsiraamatu ettevalmistamises ja mm, koos mm, ja olen nõus mm, tegevdirektori selgitusega, et jah, et otsing ja päästetegevus on tegelikult see on nagu teine meie eh, eesmärkidest. ja te ka kuulsite juba seisukohti selle kohta. me oleme tõhustanud ka põhiõiguste seiret ka äh, Ähm, skriinimise puhul näiteks, mis puudutab ähm, alaealiste küsimuste, samuti sõrmejälgede võtmist. sõrmejälgede võtmisel me tagame, et oleksid kohal ka tõlgid, selleks, et ähm, inimene saaks ka infot selle kohta, millega sõrmejälgede võtmine üldse seotud on, enne kui midagi ette võetakse. ja see Äh, puudutab siis ka isikute üleandmist äh, merel maal kolmanda riikide ametnikele. oleme vaadanud äh, ka, kuidas ähm, rohkem infot edastada koha peal, sest me näeme, et erinevates esmavastuvõtupunktides punktides on äh, probleeme sellega, et kelle, millise ametiasutuse poole tuleb äh, pöörduda, aga juhul, kui siis äh, pagulased maabuvad ja oleme vastava struktuuri üles ehitanud nende operatsioonidega kaasa. inimsmugeldamine, sellega, siinkohal tuleks võib-olla rohkem jõupingutusi teha. seni on meil teadlikkus- ja koolituskampaania läbi viidud aga mm, näiteks ähm, aga on ka organeid, kes leiavad, et tuleks veel rohkem teha. ja mis puudutab äh, siis, mis puudutab maapõmisi ja äh, esmase vastuvõtu punkte, ähm, siis äh, siin tuleb tegeleda vastuvõtutingimustega, mettaabiga, samuti vastuvõtutingimustega, nii et äh, siinkohal tuleks veel kindlam raamistik luua. ja oluline punkt on ka mm, info edastamine varjupaiga taotlemise kohta, see ei ole veel päris piisavalt kaetud. tihedas koostöös mm, oleme olnud ka põhiõiguste ameti volinikuga, eriti mis puudutab tagasipöördumisi. samuti vaatlejaid öö, mm, oleme värvanud kolmandate riikide mm, ametnikke, kes tegelevad mm, isikute tuvastamisega, doku-, reisidokumentidega. aga seda kasutatakse ainult siis, kui rahvusvaheline kaitse on juba tagatud. ja härra esimees palub, et kõneleja teeks lühemalt. ja mis puudutab saatjate alaealisi, siis siinkohal me nõuame, et ametnikud proaktiivsemalt äh, ähm, hindaksid ka ähm, väidetavate lapseealiste vanust. nii et ma arvan, et ähm, see oli siis selline hea üle, lühike ülevaade. aitäh, meil kahjuks rohkem aega ei ole, meil tulevad hääletamine kell üksteist, viisteist, nii et äh, kui saate, lugupeetud liikmed, siis äh, paari-kolme minutiga esitage oma küsimused, proua Metsalu kõigepealt suur tänu, suur tänu ka kõigepealt härra Lecherile selle eest, et tulite siia ja tegite ka sellise detailse ettepaneku. me teame, et äh, meedias on väga palju arutatud äh, Frontexi uut äh, operatsiooni teemist ja kuida-, mil määral see erineb Tritoni operatsioonist? ma sooviksin, et te selgitaksite paari küsimust lisaks sellele, millest juba rääkisite. kõigepealt, mis puudutab operatsioonide ruumi, territooriumi nii et kui palju põhja poole te olete liikunud ja miks selline muudatus on äh, sisse äh, viidud, nagu te rääkisite, et kas ei oleks äh, mõistlikum inimelude päästmise poolest, et tegut-, tegutsetaks rahvusvahelistes vetes, aga võimalikult lähedal Liibüale selleks, et ähm, ennetada inimelude kaotamist. ja nüüd teiseks, mis puudutab maabumist. kas te saate kinnitada, et see on siis kõige äh, lähedam ähm, turvaline ähm, sadam või sõltub see sellest, kes operatsiooni koordineerib, kuidas neid kohaldatavaid eeskirju tõlgendatakse? ja lõpetuseks numbritest ja eriti, mis puudutab Liibüast ähm,, Liibüast saabumisi. et äh, kas on näha ka, et äh, need arvud suurenevad, need saabumiste arvud suurenevad lähikuudel, et äh, kolleeg Jastemero, palun suur tänu. suur tänu, proua Fernandes, härra Leggeri. mis puudutab äh, Frontexi loomist ja äh, tema tegevust, äh, siis olen seda Euroopa Parlamendis juba aastaid jälginud ja mul oleks mõningad küsimused, et mis puudutab esmase vastuvõtupunkte, et meil on ka äh, Äh, haldusstruktuurid ja sellega seotud erinevad ametid, Europol, Eurojust ja nii edasi. ja mina sooviksin teada, et milline on Frontexi roll esmase vastuvõtu punktides, hotspotides? ja tegu on siis mm, abi osutamisega, isikute tuvastamisega, transpordiga. ja milliste mm, tegevustega tegeleb äh, Frontex? ja nüüd edasi need arengud või kui soovite, äh, siis metamorfoos isegi otsingu ja päästetegevuse puhul. siin on tegu ka inimkaubandusega, uimastikaubandusega, samuti ehm, ebaseadusliku kallapüügiga, relvakaubandusega ja nii edasi, et, et, et ma näen, et siin juba jõutakse ka karistusõiguse valdkonda, nii et mis on Frontexi roll selles valdkonnas? sellepärast, et ehm, praegu juba jääb mulje, et Frontexi tegevusel pole üldse mingeid piire nii et äh, milline on erinevus näiteks äh, Frontexil ja Europolil, nii et härra Lecheri, võib-olla saaksite selgitada, millest me siin täpsemalt räägime. et milline on õiguslik alus teie tegevustel? et kui me vaatame määrust, siis kuidas määrus võimaldab teil sekkuda karistusõiguslikesse küsimustesse ja samuti ka isegi luuretegevusse no,? nii et ähm, ma õnnitlen küll teid teie töö puhul, aga ausalt öelda paljud asjad on segased. aitäh! tahaksin tänada ka mõlemaid sõnavõtjaid. me teame, et otsingu- ja päästetegevus ja seda nägime ka videost, on teemise operatsiooni oluliseks osaks. muidugi mõista ei ole aga võimalik teemise raames katta kogu Vahemerd. ja me nägime, et te olete osalenud kahekümnes kolmes protsendis otsingu päästetegevuse juhtumitest. ülejäänud juhtudel tihtilugu äh, osalevad äh, teised, kes seavad ennast ohtu äh, otsingu ja päästetegevuse operatsioone läbi viies. ma tahaksin küsida, mis äh, mis juhul äh, on tegemist selliste päästeoperatsioonidega äh, teiste organisatsioonide poolt, mis ei ole seotud ebaseadusliku sisserändega? me näeme samuti, et on loodud koordineerimiskeskus, aga see info, mis äh, mina olen saanud, äh, on vastukäiv. Äh, samuti me teame, et meil on olnud avaldused samuti open arms'il. tahaksin küsida samuti inimõiguste kohta. kui tegemist on rändajatega, kes, kes on Kreetakini Liibüas, siis eh, mis on saanud nende õigustest? me teame, et nende Liibüasse saatmisega on tekkinud probleeme. ma tahaksin küsida muuhulgas eh, nende mm, tervishoiuga seotud õiguste kohta ning samuti, eh, mis puudutab psühhiaatrilist abi me teame, samuti oli surmajuht, äh, üks naine hukkus, kui ta oli üritanud äh, ületada piiri, olles seitsmenda kuud rase ja nii edasi, on palju selliseid äh, juhtumeid olnud. ning veel õigus ka haridusele, kas see õigus on tagatud, mul on jäänud mulje, et tihtilugu inim-, need, kes tulevad üle piiri, kellele ei ole veel mingit staatust eraldatud, sellest õigusest ilmtingimata osa ei saa. me, ning samuti tahaksin küsida äh, organitega kaubitsemise kohta, ma tahaksin teada, millist, milline on olukord ja kas teil on ülevaade sellest? aitäh, proua Stevens, palun aitäh, härra esimees, lugupeetud kolleegid. ma lühidalt äh, räägiksin nendest numbritest, mille, millest Frontex rääkis. inimesed Põhja-Aafrikas öeldi, et sealt piirkonnast äh, tuleb Euroopa Liitu vähem inimesi, aga viimasel nädalal äh, lugesin lehest, et Euroopa stabiilsusalgatus, see on Euroopa mõttekoda, ütleb, et tegelikult numbrid suurenevad, arvud suurenevad eelmisel aastal. oli seitseteist tuhat viissada kolmkümmend seitse inimest, kes varjupaika taotlesid ainuüksi Belgiast ning see trend ei ole vähenev trend. ka Kreeka saartel eelmise aasta teisel poolaastal äh, maabus topelt nii palju inimesi kui ähm, pool aastat varem ka Prantsusmaal, Saksamaal on taotluste ähm, numbrid suurenenud, nii et ma sooviksin hea meelega teilt teada saada äh, kas te olete ka näinud, et viimastel kuudel on ikkagi mm, trend äh, tõususuunal, see tähendab, et tegelikult äh, meil on tegu suure probleemiga ja mõttekoda ütles, et äh, üheks probleemiks Itaalias ja Kreekas on see, et nad ei suuda varjupaiga mm, menetlusi korralikult juhtida ja korraldada, see tähendab, et väga paljud inimesed endiselt veel ootavad Itaalias ja Kreekas ja tulemuseks on see, et väga paljudel inimestel ei ole enam kannatust, et veel pikemalt oodata oma menetlused tulemusi, sellepärast et nad teavad, et Itaalias ja Kreekas administratsioon ei suuda nende taotlustega õigeaegselt hakkama saada ja seetõttu nad põgenevad teistesse riikide. nii et kas ähm, Itaalia, Kreeka ametiasutustel on endiselt veel probleeme nende taotluste menetlemisega? või on see lihtsalt mingisugune vana probleem? ja mis saab Euroopa Liidu vahenditest, kuhu need lähevad, sellepärast et äh, see on tõesti väga problemaatiline selle teema juures, nii et sooviksin hea meelega, et vastaksite ka sellele teemale, aitäh. proua Spinelli, palun. suur aitäh! ma tahaksin tänada härra Letšerit ja proua Fernandest tehtud töö eest ja eriline tänu just äh, proua Fernandesele, tahaksin teilt äh, küsida ka, kas te leiate, et teil on piisavalt ressursse, piisavalt persin-, personali selle suure töö jaoks, mis te teete? mul on küsimusi ka Liibüa ja teemise kohta. Liibüa ühe osa kohta meil ei ole kas Liibüas on otsingu ja päästetegevus, nii palju kui mina tean, ei ole sellist äh, piirkonda ette nähtud Liibüa jaoks? Liibüa on loobunud sellest ning äh, sellega on äh, tekkinud väga palju probleeme. see on seotud samuti valitsusväliste organisatsioonide tegevusega, nende alustega. ning Liibüal on sellised ülesanded, mida nad ilmtingimata ei oska ellu viia tahaksin küsida samuti reeglite kohta, eh, mis kehtivad vastavalt eh, siis otsingu päästetegevuse konventsioonile eh, ning mis peaksid ka tagama turvalise ala. kuidas nendega on? ja ma tahaksin küsida samuti Triitoni ja Teemise omavahelise seose kohta. Triitoni äh, oli äh, teatud territooriumile suunatud kolmkümmend viis tuhat äh, kilomeetrit. ja nüüd me räägime neljast tuhandest millal ometigi saame me piisavalt aluseid ka Itaalia äh, teri-, otsingu vastutegevuse alale. suur aitäh! aitäh, proua Grapini! mulțumesc! mulțumesc, domnule președinte! suur tänu! aș avea întrebări pentru mul oleks paar küsimust mõlemale ameti esindajale. härra tegevdirektor Lecheri, te ütlesite, et üle kuue tuhande ebaseadusliku rändaja on saabunud ja et terrorioht ei ole paraku vähenenud võrreldes kaheaastase tagusega. täna hommikul, kui ma parlamenti tulin, siis nägin rühma sõdureid relvadega. ja mina eurooplasena kardan, hakkan kartma, kui ma seal midagi sellist näen, sellepärast et mul on selline tunne, et ma oleksin justkui nagu sõjaolukorras riigis, mitte rahuriigis. ja mida siis teie äh, spetsialiseeritud äh, ametina välja pakute meile? komisjonile, nõukogule, mida me peaksime tegema, et see oht väheneks, sellepärast, aga te ütlete, et see oht ei ole vähenenud ja loomulikult äh, ka meie mõtleme ka inimeludele, kuidas inimesed turvaliselt saaksid maabuda ja nii edasi. aga küsimus seisneb ka selles, et kuidas me suudaksime saavutada selle, et rände põhjustega ka tegeldakse ja terroristid kasutavad ka seda ära. Prantsusmaal oli uus terrorirünnak. mis juhtus? me siin libekomisjonis kuuleme aina mm, uutest mehhanismidest ja siinkohal pöördungi proua Fernandese poole, te ütlesite, et nüüd on olemas ka mehhanism, mis tegeleb kaebuste analüüsiga. aga kahjuks ma ei mõista seda, miks. sellepärast, et esiteks, selleks, et äh, selline kaebus üldse vastuvõetavaks äh, kuulutatakse, sellele eelneb väga keeruline menetlus. aga kui meil on ainult üheksateist kaebust ja viis nendest üldse vastuvõetavaks kuulutatakse, siis on ju, see on vähem kui kolmkümmend protsenti, minu meelest see süsteem ei toimi, te ütlesite, et üheksateist kaebust esitati ja ainult viis, viit aktsepteeriti. niisiis, mida te siis välja pakute mm, sellise spetsialiseeritud ametina, sellepärast me ju toetasime Frontexi loomist, turvalisus, julgeolek on meie jaoks olulised küsimused ja me sooviksime ka tagada Euroopa kodanikele julgeoleku turvalisust, et millised on teie arvamused, kas oht väheneb, te ütlesite, et seda, seda seni veel ei juhtunud, kuidas me selle siis saavutaks? suur tänu, kolleeg Urtisson. Sí, gracias, señor, eh, <clears throat> señor Leggeri, eh, como parte de la, de los programas de Frontex en el Medio. suur tänu, härra Leggeri. Teie tööülesannete hulka kuulub ka koostöö vabaühendustega. Te rääkisite ähm, sellest ka oma ettekandes. ütlesite, et ainult ähm, üks ähm, vabaühenduse alus on ülejäänud esialgsest üheteistkümnest. ja te ütlesite, et tegu ei ole sellega, et pagulasi Liibüasse tagasi viiakse. aga miks te siis andsite ühe ähm, ühe aluse ähm, juhile äh, juhised, et ähm, inimesed, kes äsja just veest päästeti, Liibüa kaldale tagasi viidaks. ja et inimesed, pagulased viidi tagasi siis Liibüa konfliktitsiooni. ja mis puudutab vabaühendust, ÜRO konventsioon, mis tegeleb inimkaubandusega, ütleb et humanitaaralused ei tohi jälitada. on olemas ka mm, vastav um, facilitator pakett ja ka samas mm, me näeme, et tegelikult vastutus jäetakse liikmesriikidele. nimelt me peame ikkagi juhtnöörid välja töötama selleks, et need pääste aluseid ei saaks ähm, smugeldajad kätte. ja teised ka juba esitasid sama küsimuse, et ähm, nimelt, et mis puudutab rahastamise küsimust, ameti tegevust. ja siin on mul omad kahtlused. suur tänu, härra Jurek. Dziękuję bardzo. Mnie przede wszystkim zainteresowała druga wiadomość. Suur tänu. mulle pakub äh, huvi see mm, teine ettekanne, mida me siin teist korda kuuleme. tegu on sellega, et kõige suurem rändajate, rändajate rühma moodustavad äh, inimesed Tuneesiast. aitäh selle info eest. ja nagu paistab, tegu ei ole mitte inimestega, kes tulevad Tuneesiast, vaid tegu ongi Tuneesia kodanikega. ning äh, meil on jäänud mulje, et Tuneesia on suhteliselt stabiilne riik. ja mm, Tuneesia on riik, mis suhteliselt äh, valutult peale Araabia kevadet äh, demokraatlikule korrale üle läks diktaatorliku režiimi alt. ja mul olekski küsimus, et mis on selle uue äh, rändevoo põhjused, milline on teie hinnang? teiseks, kas siin on tegu ainult äh, Tuneesia kodanikega või on siin tegu ka organiseeritud äh, kuritegevusrühmituste tegevusega, nii nagu me näeme seda ka Liibüas ja teistes riikides, aitäh. And uh, äh, Mrs Costa. proua Costa E aitäh, ka mina tahaksin tänada nii eh, härra Letseri kui proua Fernandest. Eh, kolleegid juba küsisid eh, päris palju asju ära, aga mina tahaksin küsida järgmist. kui teemise programm loodi, siis Itaalia jaoks tähendas seda, see ka sammu edasi, võttes arvesse et Itaalia just nimelt äh, võtab vastu suurema osa äh, sisserändajaid, me viime läbi ka väga palju ju otsingu päästetegevuse operatsioone, kuid samuti oleme sunnitud väga palju vastu võtma. ma tahaksin küsida, kuidas siis viimase kolme kuu jooksul on olukord arenenud, kas ka teised riigid Vahemere piirkonnas on olnud vastuvõtjateks, see on olnud üks ülesandeid. me teame, et Liibüast kuid ka mujalt Tuneesiast tuleb endiselt palju sisserändajaid ja ma tahaksin teada, kas endiselt on siis Itaalia peamiseks riigiks, kes võtab neid vastu. tahaksin ka kolleeg Stevensile äh, meelde tuletada, et me räägime siin üle kuuesajandast tuhandest äh, sisserändajast ning äh, registreerimine ning ka näpujalgade võtmine on aset leidnud me teame aga, et äh, mu järgmine küsimus ei ole otseselt seotud võib-olla teie pädevusega, aga äh, põgenikud tulevad äh, Nigeeriast, Eritreast, Vahemere piirkonnast äh,, elevandi lõuranniku piirkonnast ning tahaksin nüüd teada, kuidas on nad suunatud edasi siis teistesse riikidesse äh,. Äh, ma räägin siis te, teisest etapist vastuvõtmisel mulle valmistab ka muret see, et detsembris äh, Liibüa võimud andsid teada, et nad äh, ei uuenda siis äh, otsingu- ja päästetegevust ning äh, andsid sellest teada siis ka Rahvusvaheline Mereorganisatsioonile ning tahaksime teada, kas nad on suutelised ise olukorda kontrollima või siis äh, ning kuidas on see seotud ka selle nõudega, mis puudutab ähm, rändajate äh, vastuvõtmist, kuid vastuvõtmist ka kõige turvalisemas kohas. ning viimane küsimus, paar aastat tagasi äh, lõime oma, oma tegemiskava, mille alus me oleme koordineerinud oma tegevust erinevate kommuunidega ning mille eesmärgiks on olnud siis äh, leevendada äh, rände survet. ma tahaksin teada, kas ka teistes riikides on sellised kavad olnud, nagu Maltal, Kreekas? Äh, see puudutab eelkõige siis alaealisi, saatjate alaealisi ning kuidas on kinni peetud siis rahvusvahelisest konventsioonist selles valdkonnas, aitäh! aitäh! vaatame siis, kas on võimalik äh, vastata, loodame, et aega on piisavalt, härra Legeri, alustame teist ja siis saab sõna proua Fernandes. aitäh, härra esimees. mõned küsimused küsiti selle kohta, kus inimesed maabuvad. teemise kontekstis see geograafiline ala lepiti kokku koos Itaalia ametivõimudega, see reegel selle jaoks tulenes meie määrusest ning Itaalia ametivõimud palusid, et operatiivala ei kattuks või õigemini oleks piiritletud Itaalia poolt välja öeldud otsingu- ja päästealaga. Need reeglid maabumise kohta on selged, me rakendame rahvusvahelist õigust ja Euroopa Liidu õigusakte. ehk siis määrus kuus kuus viis murd kaks tuhat neliteist kehtib Frontexi operatsioonidele ning on ka rahvusvahelise õiguse, eriti mereõiguse sätteid, mille kohaselt tuleb eh, ühel või teisel viisil käituda maabumise kontekstis. tuleb korrata seda taaskord, et maabumist ei toimu riikides, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, ehk siis mitte Liibüas, kindlasti mitte Tuneesias või ka mõnes muus kolmandas riigis on ka teatud koordineerimismehhanism merepääste koordineerimiskeskuste vahel Euroopa Liidu poolel ning eksisteerivad ka teatud sideametnikud Rooma ICC-s, mis on see koht, kust teemise operatsiooni juhitakse tehniliselt on seega võimalik teavet sujuvalt vahetada kõikide operatiivtegutsejate vahel otsingu ja pääste kontekstis Euroopa Liidu poolel. küsimus sellest, et kas me ootame sisserändajate äh, arvu kasvu Liibüas, ma ütleks, et ei oota või vähemalt mitte praegusel hetkel. Mm, kui me vaatame seda, mida me oleme näinud aasta kaks tuhat seitseteist suvest, me nägime märkimisväärset langust, miinus kuuskümmend protsenti. ja isegi aasta algusest võib vaadata miinus seitsekümmend protsenti seoses rändajate arvuga, kes tulevad Liibüast kõlasid mõned küsimused vastuvõtukeskuste ja sealse Frontexi rolli kohta ja olid ka mõned juriidilised küsimused, mis puudutasid erinevaid ülesandeid, mida amet täidab. Hotspotide kontseptsioon ei ole muutunud, see on samasugune nagu algusest peale, kui need loodi Kreeka ja Itaalia tarbeks aastal kaks tuhat viisteist. tegemist ei ole haldusstruktuuriga, vaid see on selline operatiivkoostöö ilming. saalist hüütakse midagi mikrofonita. Euroopa Komisjon äh, on öelnud, et tegemist on haldusstruktuuriga, ütleb härra Dias de Mera. ja nad on seda siinsamas komisjonis öelnud, et see on haldusstruktuur härra Legeri, äh, operatiivselt poolelt võin ma öelda, et ähm, iga tegutseja konkreetselt koha pool lähtub omaenda mandaadist, aga loomulikult koordineeritakse äh, oma tegevust. Frontexi roll on järgmine. me teostame piiridel vaatlust merepiiridel võib see sageli viia otsingu- ja päästetegevuseni. kui nõnda juhtub, siis juhtimise võtab üle otsingu- ja päästetegevuse eest vastutav riiklik pädev asutus. ehk siis Itaalia puhul läheb juhtimine üle Siseministeeriumilt Transpordiministeeriumi kätte. ehk siis kohe, kui otsingu- ja pääste juhtumiga tegemist on, mida asjakohane keskus Roomas ka juhib, siis seda koordineerib Itaalia transpordiministeerium ja ka nende rannikuvalve. see tähendab seda, et personal saadetakse välja, personal peab lähtuma äh, selle Itaalia mere koordineerimiskeskuse reeglitest ja käskudest. kui päästetud isikud pannakse maa peale, siis see toimub vastuvõtukeskuses vahel võimekuse puudumise tõttu võivad nad sattuda ka mõnda muusse kohta Itaalias, mis ei ole ametlikult esmased vastuvõtukeskused, aga vähemalt Frontexi soovitus ja ka Frontexi poolne abi Itaaliale on selline, et me saame ähm, isikuid vastu võtta, neid skriinida, võtta sõrmejälgi ja nii edasi ka teistes kohtades. ameti roll vastuvõtukeskuses seisneb selles, et ähm, toetame kohalikke riiklikke ametivõime vestluste läbiviimisel, vesteldakse rändajatega, et et mõista rohkem nende tausta, nende kodakondsust, neid põhjusi, miks nad äh, paati sattusid, mille puhul merepääste vajalikuks osutus. vahetevahel võib ka saada teatud isikuandmeid, mis võivad olla kasulikud kriminaalmenetluste kontekstis. kui sisserändaja räägitud lugu viitab sellele, et tegemist võib olla isikuga, kellel on õigus saada rahvusvahelist kaitset, siis ametnikud peavad need isikud ka suunama äh, varjupaiga küsimuste eest vastutavate äh, ametnike juurde, olgu need siis liikmesriigi asutused või ka EASO inimesed, kelle juurde sisserändajaid suunatakse. kui meie ametnikud äh, tuvastavad midagi murettekitavat julgeoleku valdkonnas, kui tekib küsimus, et isik võib olla seotud kuritegelike äh, sündmustega, kas inimkaubanduse või millegi muuga, või kui näiteks eksisteerib kahtlus, et isikul võib olla terroristlik taust, siis sellised isikud saadetakse teise astme kontrolli, mille viivad läbi eksperdid liikmed äh, liikmesriikide politseist või Europolist. õiguslik alus selliseks tegevuseks on selge, Frontexil Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametina on esiteks pädevus panustada võitlusesse välistege-, välispiiril toimuvasse kuritegevuste vastasesse võitlusesse, on ka mandaat terrorismi vastu võidelda, kuni asi puudutab välispiire, me ei ole terrorismivastane amet, me ei ole ähm, luureasutus, sellistel juhtudel tuleb ähm, minna liikmesriigi või Europoli juurde, ehk siis meie tegevus seisneb selles, et me sellistel juhtudel viitame äh, Europolile või liikmesriikide pädevatele asutustele. andmete töötlemine. siin on andnud autoriseeringu äh, Euroopa andmekaitseinspektor aastal kaks tuhat kuusteist äh, käivitati pilootprojekt ja kui uus mandaat jõustus, siis me peenhäälestasime oma tegevust äh, ja meie teavitame, kui ma ütlen meie, siis ma pean silmas äh, Frontexi andmekaitseametnikku, nad andsid andmekaitse inspektorile toimuvast teada ja andmekaitse inspektor kiitis toimuva heaks. kui me räägime meie mandaadist, mis nüüd pigem suundub sellisesse äh, õiguskaitse valdkonda, siis siin ma otsustasin luua eraldi andmekaitseüksuse, meil on eraldi andmekaitseametnik täistööajaga, sest et selle teemaga tuleb järjest rohkem tegeleda küsiti ka selle kohta, et Themis tõepoolest ei katta Vahemerd tervikuna ja ehkki olukord Liibüas ei ole just kõige parem. Vahemerel on kolm operatsiooni Frontexi poolelt, EMIS mis nii-öelda paikneb Itaalias, siis endiselt äh, Poseidon Kreekas ja nüüd on ka Indalo, mis on Hispaania alaline operatsioon. varem oli tegemist äh, hooajalise suvise operatsiooniga, aga kui vaadata arve, siis, äh, ja sellele ka viidati siin siis praegusel hetkel Itaalia on endiselt esikohal rändajate saabumise osas, siis edasi eelmisel aastal teine koht oli Kreeka käes ja Hispaania oli kolmas. ma pean ütlema, et Hispaanias äh, saabujate arv kasvab sellepärast leppisime kokku Hispaania asutustega, et Indalost peaks saama alaline operatsioon praeguseks loomulikult koordineeritakse kõigi liikmesriikidega, on ka olemas Eurosur ja panustame nii palju kui võimalik teabe jagamisse, kui me midagi tuvastame seoses otsingu ja pääste või ka mingite muude äh, oluliste kaasustega liikmesriikide jaoks, isegi siis, kui me ei tegutse oma vastutusalas. Liibüa kohta kahjuks ma ei saa öelda seda, mida ma avalikest allikatest lugenud olen. Liibüas meil inimesi kohal ei ole, teeme kõik endast oleneva selleks, et panustada Euroopa Liidu tegevusse võimekuste arendamisel Liibüas, aga tuleb öelda, et tuleb jääda tagasihoidlikuks, kuivõrd tegemist on suure väljakutsega. ja me kõik teame, et vastuvõtutingimused Liibüas ei vasta humanitaarstandarditele, mida me ootaks, vähemalt Euroopa vaatevinklist arvud varjupaiga taotlejate puhul. tõsi on see, et tõsi on see, et varjupaiga taotluste arv on endiselt suur erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. siin on teatud paradoks, millest me proovime aru saada mis on selle kõige taustal? ebaseaduslike piiriületamise juhtumite arv välispiiril vähendab, väheneb, nagu ütlesin, miinus kuuskümmend protsenti eelmisel aastal, aga me räägime siin Euroopa Liidu tasandist, miinus kuuskümmend protsenti, aga liikmesriigid andsid teada, et varjupaigataotlusi on palju ja see arv on isegi suurenenud, nii et seda on võimalik erinevatel viisidel lahti seletada. võib-olla, et äh, tegemist on isikutega, kes olid juba Euroopa Liidus kohal, osa varjupaigataotlustest võivad olla seotud äh, nii-öelda teisese rändega ühest liikmesriigist teise, aga me ei saa ka välistada seda, et kõiki ebaseaduslikke piiriületusjuhtumeid lihtsalt ei tuvastata. on võimalik, et on mingid uued rändeteed tekkinud või et midagi tehakse eh, kuidagi varjatult, ilmselt need põhjendused eh, on mingil määral tõesed ja me jätkame siin tööd EASO ja komisjoniga. küsiti selle kohta, taaskord see puudutab ähm, vastutusala, ehk siis need ähm, väikesed alused, mida rändajad kasutavad, ei ole võimelised jõudma Itaalia deklareeritud otsingu- ja päästetsooni. siinkohal ütleksin jälle et kui me räägime otsingu- ja päästetegevusest, siis Frontexi vahendid ei ole piiratud Themise operatiivalaga. näiteks ei saanud me sekkuda narkokaubanduse juhtumitesse väljaspool meie vastutusala, aga kohe, kui tegemist on otsingu- ja päästetegevusega, siis kohe, kui mõni koordineerimiskeskus meie vahendid kasutusele võtab, siis me peame ka sinna minema, kus meid vaja on ja siis on ka võimalik täita eh, neid kohustusi ja toetada neid kohustusi, mis on seotud otsingu- ja päästetegevusega, sealhulgas siis ähm, rändajate päästmine ja nende toomine turvalisse paika, turvalisse sadamasse või kuhugi mujale, tuleneku see siis määrusest kuus viis kuus kaks tuhat neliteist või siis rahvusvahelisest õigusest. kui merepäästet ei koordineeri vastuvõttev liikmesriik, näiteks Itaalia või kui seda koordineerib mingi muu liikmesriik, siis sellisel juhul allume sellele, mida ütleb ähm, koordineerimiskeskus selle kohta, kuhu need inimesed panna tuleb. nüüd, kui me räägime terrorismist ja oma tegevusest, siis taaskord meie amet ei ole terrorismile keskenduv amet, me oleme ikkagi Piiri- ja Rannikuvalveamet, mis jah, puudutab mitmeid valdkondi, aga kui me räägime terrorismi lähtepõhjustest, siis ähm, ilmselt on sellel mitmeid põhjusi, kõik neist ei ole alati seotud piiride haldusega. aga kui me räägime piiride haldusest, siis peame tegema kõik endast oleneva selleks, et panustada julgeolekusse ja me peame tagama, et ei oleks tuvastamata piiri ületamise juhtumeid küsiti ka vabaühenduste rolli kohta ja mingite suuniste kohta, mida liikmesriigid andma peaksid. eksisteerib käitumisjuhis, milles leppis kokku Itaalia valitsus kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta suvel. nii palju, kui ma tean, siis mitmed vabaühendused nõustusid sellele käitumisjuhisele allkirja andma, tegema koostööd Itaalia ametivõimudega, ka Frontexiga. paar aastat tagasi oli ka Kreekas selline käitumisjuhis, ehk siis tegemist on suunistega, mida tõenäoliselt tuleb arvesse võtta siis, kui räägitakse vabaühenduste ja avalik-õiguslike üksuste vahelisest koostööst härra esimees, palun rääkige natuke kiiremini, sest et tahame ka teisele kõnelejale aega jätta. härra Legeri, Tuneesia. Tuneesiast saabuvad rändajad vähemalt pooles ulatuses on tuneeslased, aga on ka Sahara-tagusest Aafrikast isikuid, kes kasutavad Tuneesia territooriumi ning teatud Äh, mured olid siin seotud ka julgeolekuga. mõned tuntud Briti ajalehed kirjutasid selle kohta mõnda aega tagasi. nüüd lõpetuseks. mis juhtub pärast registreerimist esmases vastuvõtukeskuses? pärast registreerimist rändajad kel on õigus saada rahvusvahelist kaitset, suunatakse varjupaigamenetluse tiid ja need, kel sellist õigust ei ole, ehk siis äh, majanduslikel põhjustel rändajad, kel mingeid humanitaarpõhjendusi ei ole või kellel mingeid majanduslikke või perekondlikke põhjusi ei ole elamisloa saamiseks, siis need isikud saadetakse tagasi päritoluriiki tingimusel, et tegemist on nende jaoks turvalise riigiga nii palju siis minu poolt, aga Immaculada võib vastata ka teistele küsimustele, aitäh, härra esimees! aitäh, ma arvan, et ehm, praegu oli piisavalt aega vastuste esitamiseks, muidu oleme me väga suure ajasurve all, aga nüüd proua Fernandes. aitäh! ma proovin rääkida lühidalt küsimus, mis puudutas õigust saada tervishoiuteenuseid ja haridust ja ka seda, et inimkaubandus on aktuaalne vastuvõtukeskustes, siis tegelikult vahetevahel me saadame ka välja meditsiinipersonali koos oma laevadega, aga me ei vastuta äh, selle tervishoiuteenuse eest, mida pärast saabumist pakutakse, selle eest vastutab liikmesriik, aga muidugi tegemist on murettekitava küsimusega. siin me koordineerime teiste üksustega laialdaselt. edasi, see teema, mis puudutas rasedaid naisi, see tõusetus jälle ja jälle ja selle teema me vaatame uuesti läbi seoses oma sisemiste dokumentidega. tegemist on sellise olukorraga, kus isikud on väga haavatavad. Euroopa Liidus ei ole standardit selle kohta, mil võib tagasi saata rasedat naist. see on reguleerimata aga vaatame, kas on võimalik mingis suunises kokku leppida, aga just suunises, ei midagi kohustuslikku. nüüd õigus saada haridust, siin võib öelda sama, hariduse teemadega meie ei tegele, tõtt-öelda me ei ole isegi kohal nendes kohtades, kus eh, tavaliselt saatjate alaealisi esineb. proua Kosta küsis eh, siin ka selle kohta ja võib öelda, et me ei ole seal kohal, et meie tegevus on seotud vastuvõtmisega ja registreerimisega. esimeses äh, faasis me toetame ametivõime registreerimisel, isiku tuvastamisel, sõrmejälgede võtmisel. Need on olulised etapid selleks, et isikuid äh, prioriteetses järjekorras äh, kohelda, sealhulgas siis saatjate alaealisi. nüüd ähm, me näeme ka, et teatud juhtudel ähm, inimkaubandus, isegi näiteks organite võtmine on kohati tõusuteel. nüüd see kaebuste esitamise mehhanism ja ma olen siin teiega nõus, et süsteem ei ole veel välja arendatud sellisele tasemele, kus ta võiks olla minu meelest. meil kõigepealt oli probleem personali leidmisel äh, süsteemi enda arendamiseks või väljaarendamiseks. meie eesmärk oli kõigepealt saada paika oma sisemised protseduurid ja nüüd on tõesti aeg hakata selle eh, kaebuste esitamise mehhanismiga minna avalikumaks, mul on ka teatud materjale ette valmistatud, ma võin neid siin laiali saata, aga kõigepealt me tahtsime jah, sisemiselt ära korraldada seda, et kuidas kaebuste teema töötab, enne kui me ütleme avalikult välja, et sellised asjad on võimalikud, jah, ja muidugi see üheksateist kaebust eh, ilmselt eh, ei vasta reaalsusele. üks eh, teema, millele veel tähelepanu juhiti, puudutas põhiõiguste ameti ressursse. praeguses etapis on minu meeskonnas kuus inimest, sealhulgas siis mina, siis üks isik toetab operatsioone, on ka konsultatiivse foorumi sekretäriaat, mis töötab ainult foorumi heaks ja siis on olemas assistent, kes tegeleb kaebuste teemadega ja siis minul on ka assistent. ja ka haldusassistent, ehk siis meid on kokku kuus. ma julgen ka Fabrici nimel öelda, et on kolm inimest, kolm assistenti, kes sel aastal pardale tulevad, ehk siis meid oleks üheksa pärast seda, aga kindlasti ei saa väita, et sellega on personalivajadused kaetud, võttes arvesse seda, et ameti ülesannete hulk põhiõiguste valdkonnas järjest kasvavad aitäh teile, proua Fernandes, kas äh, proua Spinellil oli kiire küsimus veel või? Eh, jah, ma sooviks küsida. jah, mul on härra Legerile üks küsimus. ma võib-olla ei kuulnud kogu teie vastust, aga tahaksin teada, kas te kinnitate tõesti, et Liibüa otsingu ja päästetegevuse ala ei ole olemas? sellepärast, et oma algses sõnavõtustes seda mainisite? Euh, je, je, je vais répondre en français. vastan prantsuse keeles, sellepärast et te, te esitasite küsimuse prantsuse keeles. ei, ma ei leia, et see on äh, tagatud, et äh, oleks tagatud äh, otsingupäästetegevuse ala siis Liibüas. meil on suvest kaks tuhat seitseteist äh, tekkinud olukord, Äh, mida ma ei oskagi kvalifitseerida kuidagi. igal juhul me näeme, et teatud päevadel on seal äh, Liibüa rannikuvalureid, äh, kes osalevad päästetegevuses, kuid operatiivplaanis ei ole mingeid kontakte Frontexi ning Liibüa rannikuvalve vahel Äh, midagi lõplikku siin ei ole, me teame, et on Euroopa projekt luua Tripolis äh, merepäästekeskus, seda rahastab Euroopa Komisjon. Itaalia töötab sellega ka Euroopa äh, rahadega ning Itaalia sooviks, et Frontex saaks ka ekspertiisi pakkuda. samuti meil on Jubam Liibüa äh, missioon, äh, tsiviilmissioon Euroopa Liidus siis, äh, mis on kaasatud ka projekti, mida rahastab Euroopa Komisjon. <clears throat> aitäh, härra Ležeri ja aitäh ka proua Fernandes. aitäh ka kolleegidele nende märkimisväärsete küsimuste eest ja hääletus algab üksteist viisteist kolleegid, kui olete valmis, siis võime alustada, palun istuge. Um, as usual, all electronic. nagu tavaliselt, siis hääletame sajaprotsendiliselt elektrooniliselt to prevent injuries, I will just wait. niisiis, vältimaks igasuguseid vahejuhtumeid, ma ootan, et kolleegid istuksid oma kohtadele. And we will begin. Because I know some... ja siis alustame, sest ma tean, et osad peavad minema lennukitele või rongidele. ma üritan siis kuidagi tagada, et siin kõik hästi läheks. hästi, alustame siis esimese hääletusega ning see puudutab äh, transpordikomisjoni arvamust Raskripekilt ning see puudutab piiriülese infovahetuse lihtsustamist ning elektroonilise äh, raudteetollisüsteemi. transpordikomisjoni hääletus leiab aset kahekümne neljandal mail, härra Skripek, kas te soovite sõna võtta? ei. sellisel juhul saame hääletusega edasi minna kas kõik on kohtadele istunud ja valmis hääletama? No I m just tired, it's just before Easter, you know how it olen väsinud, lihavõtted ka tulemas, teate isegi. Teile meeldib natuke agressiivsem stiil jah, aga hästi, muudatusettepanek kakskümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletus on endiselt ära võetud endiselt avatud. palun istuge kõik oma kohtadele. kas kõik on hääletanud? kõik ei ole hääletanud. kas nüüd on kõik saanud hääletada? hästi. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kakskümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend viis, hääletus on alanud. Closed. Carried. Äh, lõppenud, heaks kiidetud kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmkümmend neli, hääletus on alanud. kolmkümmend neli, kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus koos, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatus kolmkümmend seitse hääletusel alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatus kolmkümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, nelikümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, muudatus viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kuuskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kuuskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ning äh, muudatusettepanek number üks äh,, hääletus on lõppenud tagasi lükatud äh, põhjenduspunkt äh, kuus hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kümme, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud üksteist, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud kaksteist, hääletus on, on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, muudatus neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kaheksateist hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. muudatusettepanek kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, muudatusettepanek kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kuuskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kuuskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja lõplik hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud nelikümmend kaheksa poolt, kaks vastu ning neli erapooletut ja õnnitlused raportöörile head kolleegid, nüüd läheme edasi. ja hääletame proua Stevensi raportit, et nõukogu otsus selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Nõukogu ja eh, liit, Euroopa Liidu liitumist Euroopa Nõukogu konventsiooniga terrorismi ennetamise kohta. kas soovite lühikest äh, sõnavõttu enne? jah, palun. Best suur tänu, härra esimees, lugupeetud kolleegid. Äh, ühel äh, viimasel libe komisjoni kohtumisel ma andsin ülevaate olukorrast äh, ja vaidlustest nõukogu komisjoni vahel ja oma seisukohtadest ja minu meelest oli nõukogu sõnastus ebapiisav, nimelt et liidul ja liikmesriikidel on segapädevus ja seetõttu ma korraldan ka eh, erikoosoleku, et jõuda kompromissini erinevate fraktsioonide vahel ja me oleme teinud ka ettepaneku eh, märkuse lisada ja ma saan aru, et kõik fraktsioonid on nõus sellega ja on siis ka valmis selle kahe raporti poolt hääletamisega, aitäh. hästi, läheme edasi, muudatusettepanek üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud muudatusettepanek kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolm muudat- äh,, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja lõplik hääletus, äh, nimeline hääletus, palun, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud nelikümmend seitse poolt, viis vastu, ühtegi erapooletut ja õnnitlused raportöörile. Läheme nüüd edasi. jällegi proua Stevensi raport äh, nõukogu otsus äh, selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu äh, Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolliga terrorismi vastase, äh, terrorismi ennetamise kohta. hääletus number ük-, muudatusettepanek number üks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatus kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, muudatus kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. neli, vabandust. heaks kiidetud, neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud ja lõplik hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, nelikümmend üheksa äh, poolt, viis vastu, ühtegi erapooletut, õnnitlused raportöörile. nüüd, kolleegid, läheme järgmise ähm, hääletuse juurde ähm, raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu psühhoaktiivse aine kohta, siin on seitse erinevat ainet ning äh, kahekümne kuuendal veebruaril esitas raportööri ka neil seitse raporti eelnõu, mis puudutavad ka ÜRO konventsiooni, viis neist ainetest on ÜRO konventsiooniga kaetud ning seega on automaatselt siis kaasatud Euroopa Liidu Äh, vastavasse äh, meetmesse. sellest tulenevalt ei ole mingit äh, põhjust, miks me peaksime eraldi vastu võtma otsuse ning ka kirjad on teile edastatud, aga ülejäänud kahe aine osas on endiselt vaja parlamendi arvamust. kas raportöör soovib sõna enne hääletust? ei no.? Sorry, I was a touch aggressive and fast, but... jah, vabandan, et nii agressiivselt kirjutegin, aga kui võima-, tahtsite, siis või oleksite võinud sõna võtta. hästi. Läheme edasi hääletusega. raportööriks on Maite Pagasaur Tundua Ruiz ning koheselt lõplik hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud viiskümmend kolm poolt, üks vastu, mitte ühtegi erapooletut, õnnitlused raportöörile. ning nüüd läheme järgmise äh, samatemalise küsimusega, kuueteistkümnes punkt päevakorrast ja hääletame kohe, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Vote is closed hääletus on lõppenud. viiskümmend kaks poolt, üks vastu, ühtegi erapooletut heaks kiidetud ja õnnitlused jällegi raportöörile. Okay, so So colleagues, we come to point 22. punkt kakskümmend kaks ning äh, see puudutab siis äh, EPO kandidaate tegemist on Euroopa prokuratuuri loomisega, te teate, määrus võeti vastu oktoobris eelmisel aastal ning eesmärgiks on siis kahe tuhande kahekümnendaks aastaks Euroopa prokuratuur luua. töö on pihta hakanud ning samuti, mis puudutab Euroopa prokuröride ja peaprokuröri nimetust ning ähm, meil on äh, ka ette nähtud äh, paneeli koostamine, mis peaks koosnema kaheteistkümnest isikust, kes valitakse välja äh, varasematest Euroopa kohtunike audit-, kontrollikoja liikmetest. ning samuti on liikmesriikide kohtu ning prokuröride ning kõrgetasemete advokaadid sellesse kaasatud. täna me sellega tegeleme ning pärast viienda märtsi koordinaatorite koosolekut, kus asusid koordinaatorid, oleme me saanud järgmised ettepanekud fraktsioonidelt ning loen ette alfabeetilises järjekorras. Conde Pompido, Rachida Dati, Eva Jolie, Antonio Mura, Marius Bornicianu. Teie olete saanud ka kandidaatide nimekirja, teil on ka nende äh, elulood. Äh, meil on tegemist siis äh, salajase hääletusega ning hääletame alfabeetilises järjekorras siis üksteise järel kandidaat. palun hääletage ainult ühe kandidaadi poolt. ülejäänud nelja puhul võite hääletada vastu või jääda erapooletuks et kui nüüd oleks võimalik hääletada ainult ühe kandidaadi poolt, te saate hääletada ainult ühe kandidaadi poolt korraga ning võite jääda erapooletuks ülejäänute puhul. aga selleks, et jääda erapooletuks, peate te ikkagi seda tegema, ehk siis te peate äh, proaktiivselt olema ja kas siis hääletama kõigi teiste vastu või siis jääma erapooletuteks. kas see on kõikidele selge? Te ei saa mitte hääletada kuna te olete Euroopa Parlamendi, siis te peate proaktiivselt olema erapooletud. see tähendab seda, et te peate midagi tegema selleks, et erapooletu olla. jah, või siis hääletate ainult ühe isiku poolt ja see on muidugi salajane. kas kõik on valmis? kas ma pean uuesti ette lugema? hästi ma siis loen nime ette ja teie hääletate, kas nii, jah, hästi. kõigepealt siis alfabetiliselt härra Candido Conde Pompido. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ning me näeme, ei ole vaja ette lugeda, teine kandidaat, proua Rashida Tati, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hästi, lähme siis Eva Jolie juurde, kolmas kandidaat hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. The... hästi, neljas kandidaat, härra Antonio Mura. hääletus on alanud The vote is closed hääletus on lõppenud. viies kandidaat, Marius Forniciano. hääletus on alanud vote is closed. hääletus on lõppenud võtame siis teadmiseks, kas loen ette tulemused? ma lihtsalt annan teada, jah. hästi, valisime siis proua Rashida Tati. Got... hästi, läheme nüüd edasi siis järgmise hääletusega meedia pluralism ja meediavabadus. raportööriks on proua Barbara Spinelli, kas raportöör soovib sõna, enne kui hääletame? ei, aitäh, ma eelistan mitte. hästi, hästi, aitäh, Barbara. härra Dias de Meera, palun. jah, suur aitäh. ma tahtsin lihtsalt äh, teada anda et ma olen ühe viite vastu Hispaaniale seletuskirjas. ma leian, et see on põhjendamatu äh,, ebaõiglane ja ei vasta tõele. hästi, võtame teadmiseks, nüüd läheme edasi hääletusega. kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, üheksakümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üheksakümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud üheksakümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek sada kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, sada kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kompromiss kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek äh, sada kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kaksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek sada üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kakskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. sada kakskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kolmkümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, sada kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. juba tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Äh, lõige viisteist kultuurikomisjonilt hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kolmkümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada kolmkümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kuus hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada nelikümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada nelikümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada viiskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. sada kuuskümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, lõige kuusteist kultuurikomisjonilt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kaheksakümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada üheksakümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kompromiss kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmteist A kompromiss, hääletus on alanud, ei. kolmteist kiideti heaks, kolmteist A kompromiss, hääletus on alanud. masinad on natukene aeglased täna, ütleb esimees mis toimub. vabandan selle aegluse pärast. mis siin toimub? heaks kiidetud. kompromiss kolmteist A. seda just hääletasime, jah. vabandust, masinad jõudsid järgi. sada seitsekümmend üheksa hääletus on äh, sada üheksakümmend seitse hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakssada üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakssada kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kakssada neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige seitseteist kultuurikomisjonilt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kompromiss neliteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kakssada kaksteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada neliteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakssada viisteist hääletus on alanud, lõppenud heaks kiidetud. kakssada kuusteist, hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksateist, hääletus on alanud. kakssada üheksateist, hääletus on lõppenud heaks kiidetud kakssada kakskümmend hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakssada kakskümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud, heaks kiidetud kakssada kakskümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakssada kakskümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakssada kakskümmend neli muudatus äh,, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatus kakssada kakskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud kakssada kakskümmend seitse, hääletus on alanud lõppenud. heaks kiidetud. tsitaadid number üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kaks. hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, neli hääletust on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. viis hääletus on alanud. hääletus on suletud. vastu võetud muudatusettepanek kuus ja seitse, need on ühesugused, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. üksteist, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kaksteist, hääletus on alanud sulgen hääletuse. tagasi lükatud, kolmteist hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud, neliteist hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud, viisteist hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud kuusteist, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud seitseteist, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud kaheksateist, hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud, üheksateist hääletus on olnud sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kakskümmend üks hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud kakskümmend kaks hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud kakskümmend kolm hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud. põhjenduspunktid, kompromiss viisteist, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kakskümmend kuus hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud kakskümmend seitse hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud, kakskümmend kaheksa hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss kuusteist, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kolmkümmend neli hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kolmkümmend seitse hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud, kolmkümmend kaheksa hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud, nelikümmend hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud, nelikümmend üks hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud, nelikümmend kaks, avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud, nelikümmend kolm, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud muudatusettepanek on nelikümmend neli ja seitsekümmend ühesugused, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud, nelikümmend viis hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud, nelikümmend kuus hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud, nelikümmend seitse hääletus on alanud sulgen hääletuse vastu võetud nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss seitseteist, hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud, viiskümmend viis hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud viiskümmend kuus hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud viiskümmend seitse hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud viiskümmend kaheksa hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss kaheksateist hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kuuskümmend kolm hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud kompromiss üheksateist hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud kompromiss kakskümmend, hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud, seitsekümmend üks hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud komp-, seitsekümmend kaheksa hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud kaheksakümmend hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud, kaheksakümmend kaks hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. ja Jüri lõigetuses kõigepealt kaheksas, hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud ja üheksa hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. lõige viisteist, Jüri, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. lõige kakskümmend kolm, hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud. kultuurikomisjoni lõiget on öeldud kõigepealt lõige kuus, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. lõige kaheksateist, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. lõige kakskümmend kaks, hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud ja lõige kakskümmend kolm, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on suletud ja vastu võetud nelikümmend neli poolt, kolm vastu, neli, neli erapooletut ja õnnitlused raportöörile. härra Jüri, kas teil on protseduuriline küsimus? suur tänu, soovisin vaid öelda, et me oleme siin vähemuses. jah, panime kirja. Colleagues, that's the end of lugupeetud kolleegid, sellega on hääletus lõppenud ja kohtumine lõppenud, kas on veel muid küsimusi? järgmine kohtumine on üheksandal aprillil ja tänane koosolek on lõppenud ja ilusat lihavõtte vaheaega kõigile. aitäh teile. kena vaheaega, ilusaid pühi. see on tõesti välja teenitud puhkus, kui te olete sama väsinud kui mina, siis äh, loodan, et meil tulevad tõesti ilusad lihavõttepühad